osutatud abi eest ja mul on hea meel, et te nõustusite meiega, et põhimõtteliselt saavutasime selle, mida me soovisime, koostasime objektiivsed raportid. nii, ma tänan mõlemalt raportööri, hääletamised mõlema raporti osas on homme kell üksteist kolmkümmend ja nüüd me jõuame viimase päevakorra äh, punktini üheminutilised sõnavõtud vastavalt kodukõrra artiklil sada viiskümmend, kolleeg Zaborska, palun. aitäh, me rääkisime täna palju inimõigustest kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta aprillis räägime me taas inimõigustest, me räägime äh, raportite põhjal, mis koostati aastal kaks tuhat kümme. Mm, ma ei saa aru, millal, miks sekretäriaat avaldab selle inimõiguste raporti alles nüüd ja miks me täna seda arutame. teine inimõiguste moment, mida tahaksin rõhutada, on see, et Äh, Lukašenka režiim on võrreldes kahe tuhande kümnenda aastaga muutunud veelgi karmimaks. me ei ole ometi võimalik, et käesoleva äh, aastaks planeeritud jäähoki maailmameistrivõistlused ei tohiks tegelikult äh, Valgevenes üldse toimuda sest et see annab võimaluse Lukašenka režiimile seda, neid maailmameistrivõistlusi enda huvideks ära kasutada. nii nüüd kolleegi järgmist, kes sõna soovis, ei ole, seetõttu annan sõna kolleeg Bilbaole. suur tänu kahekümne esimesel aprillil tähistame me Kernika pommitamise seitsmekümne viiendat aastapäeva. Saksa pommitajad katsetasid tehnikat tsiviilelanike kallal. Franco omalt poolt ründas öö, omakorda selleks, et oma diktaatorlust säilitada tuhande üheksasaja seitsmekümne seitsmendal aastal sakslased palusid äh, vabadust Baskimaa e-, elanikelt äh, selle äh, tap-, nende tapatalgute eest. ajaloolased aga samas tihtipeale ei tunnista seda ning väidavad, et Franco karistamatus oli selle tegevuse põhjuseks ning äh, hetkel ei ole neid sõjakurjategusid uuritud. meil on vaja õiglus jalule seada, me peame inimeste õigluse taastama, suur tänu. aitäh, kolleeg Bilbao Brandika, järgmist kolleegi, kes sõna soovis ka ei ole, seetõttu annan sõna kolleeg Mihhailskile aitäh, tahaksin jätkata sealt, kus proua Zaborska lõpetas, Lukašenka diktatuur öö, äh, Valgevenes on muutunud viimase kahe aasta jooksul veelgi karmimaks. ja minu arvates peab Euroopa Liit siin selgelt ja ühemõtteliselt Valgevene režiimi hindama ja hukka mõistma. me ei tohi unustada, et ka siis, kui mõned poliitvangid on seal vabastatud, on suur hulk poliitvange endiselt Valgevenes trellide taga. vahel on nii, et Euroopa Liit ei ole oma tegevuses järjekindel. astume küll jõuliselt kaks sammu ettepoole ja siis teeme kohe seejärel kolm sammu eh, tagasi suunas, me peaksime olema oma poliitikas stabiilsemad. annan sõna kolleeg Modantile. Eh, suur tänu, president viimastel nädalatel on toimunud teatud sündmusi, mis minu arvates on üsnagi veidrad minu arvates on nad iseenesest üsnagi ohtlikud. Itaalias on teatud pseudoteadlased näidanud üles soovi keelustada eh, jumalliku komöödia lugemine, mis on Dante eh, suurepärane šedöövr, eh, mida on lugenud miljonid maailmas. väidetavalt on seal väga palju antisemiitlikke ja antimuslimite vastaseid väiteid. kodanikuühiskonna esindajad Viinis on otsustanud keelustada teatud äh, rahvuslike äh, roogade äh, nimede keelustamisest, tegemist on justkui rassistlike väidetega, me ei ei tohiks midagi sellist järgida, me ei saa kõike ühtlustada me, ning me peame austama oma traditsiooni ja kultuuri. aitäh, kolleeg äh, Morganti, kolleeg Matjas, palun. suur tänu, president Portugalis äh, toetat-, hääletati eelmisel nädalal hiljutiste äh, hiljutise äh, poliitilise kokkuleppe poolt, mis äh, näeb ette seda, et aastakümneid kestnud lollused on jõudnud oma haripunkti ning ei ole mingisugust mõtlemist enam ning ei arvestata teadlaste arvamusega, tegemist on väga ohtliku olukorraga ning osaliselt on see tingitud äh, nendest äh, kampaaniatest, äh, mida tehti ja seepärast hääletati poolt. parlament ähm, hääletas oma häbivääristamise poolt. Portugali eelarvele põhjustab see tõsiseid probleeme tegemist on Euroopa Liidu poolse riigipöördega, mis on Portugali kodanike vastu suunatud ja tõenäoliselt on see viimane kord, kui me selle poolt üldse hääletame, suur tänu. aitäh, kolleeg Matjas, kolleeg Obermeier, teda näete siin ei ole, siis annan sõna kolleeg Rivelinile. suur tänu, president. olukord Itaalias on dramaatiline meie osalus Euroopas on ohus, sellepärast et Itaalia töötajad ei mõista Euroopat, kui nad kaotavad oma tööd, sellepärast et suurettevõtted panevad uksed kinni selleks, et teistesse Euroopa Liidu riikidesse kolida, kus on madalad tööjõukulud. Nad ei mõista Euroopa põhialuseid ehk siis seda, et keegi ei aita väike, VKE-sid, ehk siis aidatakse ainult äh, suuri panke, see on meie põhimõte ning meie demokraatlikult valitud valitsus on äh, asendatud tehnokraatidega ja kodanikud peavad äh, maksma kõikide probleemide eest. meid karistatakse, meie kalurid Äh, saavad karistada Horvaatias võrreldes Horvaatia äh, kaluritega, sellepärast et meie peame Euroopa Liidu äh, reeglitele vastavalt tegutsema. Need riigid, teised riigid kasutavad meie olukorda ära. Euroopa on paika pannud teatud piirid ajaloos Brandenburg põhja pool ning Budapest idas on need Euroopa kõnelejad katkestatakse mulțumesc, domnule președinte. nüüd härra Antsi. suur aitäh. CIA lendude ja kinnipidamiskeskuste probleem on nüüd uuesti jõudnud Euroopa Liit, Euroopa Parlamendi tähelepanu alla. on hea, et see on välja tulnud terrorismi vastane võitlus ei saa olla olulisem kui inimõigustest kinnipidamine ja igasuguseid kuritarvitusi tuleb hukka mõista. me peame äh, meeles pidama, et äh, riikide süüdistamine ilma mingite tõendite on samuti kuritarvitamine. Rumeeniat on korduvalt süüdistatud CIA kinnipidamiskeskuste äh, olemasolus, aga mingeid tõendeid ei ole olnud Äh, siseuurimine on näidanud, et mingeid selliseid kinnipidamiskeskusi ei ole olnud. Äh, tõe väljaselgitamine ei tähenda äh, põhjendamatute rünnakute ja süüdistuste esitamist. Rumeenia puhul on uurimine näidanud, et selliseid kinnipidamiskeskusi ei olnud. aitäh, kolleeg Entšu, palun järgmine kolleeg kolleeg Gallagher, ma arvan, et äh, fiskaal- kokkulepe on äh, nõudnud äh, erinevate poliitikavaldkondade ühendamist, paar aastat on olnud, on loodud uusi reegleid selleks, et reguleerida finantsteenuseid. nüüd on äh, välja pakutud uus kokkulepe Euroopa Liidu poolt, äh, mis äh, lisab stabiilsust Eurotsoonis. ilma euro stabiilsuseta oleks väga keeruline tagada majanduse taastumist. finantsstabiilsus loob ka vajalikud tingimused töökohtade loomisele. riigid kes äh, selle ratifitseerivad, saavad juurdepääsu Euroopa stabiilsusmehhanismile ja see on eriti oluline Iirimaa puhul, mis puudutab tagasipöördumist rahvusvahelistele finantsturgudele. kuid need, kes on vastu sellele kokkuleppele, äh, peaksid demonstreerima, kuidas muidu Iirimaa saaks tagasi pöörduda rahvusvahelistele finantsturgudele. aitäh, härra Gallagher ja nüüd härra Tavares. suur aitäh, president. Guinea-Bissaus äh, sõjaväelased äh, nüüd on seadnud riigi ohtu ja ründavad kõiki ÜRO äh, varasemates raportites on näidatud, et äh, narkokaubitsejad on tegutsenud täiesti karistamatult, äh, sõjavägi ei ole neid takistanud, nüüd Euroopa Liit on samuti välja viinud oma delegatsiooni Guinea-Bissaost. Äh, selle missiooni väljaviimine oli tohutu viga ja olukord eh, saab olema veelgi keerulisem, on toimunud riigipööre ja sellel on tagajärjed ka Euroopa Liidu jaoks, tulenevalt just narkokaubandusest, kui meil ei ole sellel piirkonnas enam mingisugust mõju. Guinea-Bissau rahvas on soovinud reforme ja muutusi oma riigis ja majandusarengut. aitäh! aitäh ja nüüd eh, kolleeg Tšarnetski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 selles äh, lennukis polnud mitte ainult äh, Poola president, vaid ka Poola sõjajõudude ülemjuhataja. kaks aastat on juba see lennuk Venemaal, need rusud on Venemaal, Venemaa ei ole valmis neid rususid Poolale üle andma. muuhulgas pole Venemaa nõus üle andma lennuki musta kasti me tahaksime siiski loota, et kahekümne esimesel sajandil äh, ei kujuneks olukorda, kus me ei saagi tegelikult teada selle traagilise sündmuse põhjust, mistõttu ma loodan, et Euroopa Liit toetab sellealast uurimust. aitäh, kolleeg Tšarnetski. Äh, nüüd härra Patten, aitäh Äh, Londonis kaotatakse töökohti, mida saaks lihtsasti päästa ja selle põhjuseks on Euroopa Liidu seadusandlus. Teigand Laili suhkru rafineerimistehas on pidanud äh, koondama kolmkümmend töötajat, sellepärast et Euroopa Liidu reeglid äh, tõttu nad ei saa osta toorsuhkrut, mida neil on tarvis Euroopa Liidust. komisjonil on võimalus neid reegleid muuta ja mm, lasta osta seda, mida vaja maailmaturult Äh, palusin äh, volinikul äh, kohtuda Dayton Lyle'iga seni ma ei ole saanud mingisugust vastust, me ei saa lubada seda, et me kaotame need töökohad ühes vaesemas Londoni piirkonnas. olen, sooviksin, et komisjon kohtuks teinud laine esindajaga niipea kui võimalik, et leida lahendus. aitäh, kolleeg Patten ja nüüd annan sõna kolleeg Sander Kaardile. Øh, jeg har en øh, appel til formanden. suur tänu, lugupeetud president. kuuskümmend üheksa aastat on inimõiguste ähm, esseis ja Al-Gawaia olnud äh, Bahreini äh, vanglas äh, ja pidanud, olnud näljastreiki milles teda süüdistatakse ta on võidelnud demokraatia ja inimõiguste eest mitte vägivallaga, vaid sõnadega ja rahumeelsete meeleavaldustega. peale kuuekümne üheksat päeva näljastreiki on Al-Gawaia silmitsi surmaga. see ei pea nii minema. tema võitlus peaks olema ka meie võitlus. seega kutsun presidenti üles tagama seda, et äh, me saadaksime eh, Bahreini kuningale pöördumise viivitamatult, Al-Gawaia peaks eh, vabastama viivitamatult. iga päev loeb, homme võib olla liiga hilja. aitäh, kolleeg Sondergaard ja nüüd palun kolleeg Kelly. Eh, lugupeetud president, aitäh selle eest, et andsite mulle võimaluse kõneleda teemal, mis mind ja palju teisi iirlasi äh,, iirlastele muret tekitab. Iiri kodanik mõrvati Boliivia väejõugu, vägede poolt kolm aastat tagasi. ja tundub, et Michael Dwyer ei olnud relvastatud teda tulistati Boliivia ametivõimude poolt ning loomulikult soovib tema perekond vastust, küsimustele vastust. kolm aastat on mööda läinud, aga Boliivia ametivõimud ei anna võimalust sõltumatul rahvusvahelise uurimise läbiviimiseks. tema vanemad olid siin eelmisel nädalal ning pöördusid parlamendi poole ja eriti parunesse Ashtoni poole selleks, et midagi ära teha. meil on vaja sõltumatut äh, rahvusvahelist uurimist, kuna me anname kakssada kolmkümmend neli miljonit abi äh, Boliivia ametivõimule, peaksime me, me saama neid ka sundida selle olukorraga äh, tegutsema, suur tänu. aitäh, kolleeg Kelly kolleeg Costello, palun. suur tänu, härra president. Dublini äh, äh, äh narkootikumidega tegeleva rühma seoses äh, olema tihti pidanud silmitsi seisma äh, mitmete surmadega, mis on seotud narkotegevusega, tihtipeale väga väikeste summade nimel ning meil on olemas vastav teenistus. üheksa tuhat inimest on äh, politseile teada andnud äh, väärkasutustest. ma leian, et meil oleks vaja Euroopa ülest äh, lähenemist, äh, mis puudutab uimasti kaubitsemist ning äh, muid vastavaid teemasid ma soovin, et komisjon äh, toetaks äh, Euroopa Liidu uimastite vastase programmi käigus äh, vajalikke algatusi selleks, et me saaksime sellega tegeleda Euroopa Liidu tasandil. aitäh, kolleeg Costello. annan sõna kolleeg Tremosa Ibalselsile. lugupeetud kolleegid eile kirjutati alla uuele peatükile, Argentiina otsustas äh, riigistada EPF, mis on tegemist äh, naftaettevõttega. Argentiina valitsus on äh, kõige suurem osanik, neil on viiskümmend üks protsenti aktsiatest see õigusriigiga vastuollu minek loob äh, poliitilise ebastabiilsuse ning tekitab probleeme paljudele välismaistele investoritele Argentiinas. see viib meid lähemale Kuuba ja Venezuela poliitilisele režiimile. seega pöörduma äh, meie koja poole, komisjoni ja nõukogu ja teistele teiste poole selleks, et äh, tegeleda vastavate tegevustega seoses äh, investeeringutega ning lõpetada kaubandusläbirääkimised ning paika panna mehhanismid ja meetmed selleks, et tagada, et selline tegevus tulevikus ei korduks. aitäh, kolleeg. annan sõna kolleeg Kriso Keelosele Μα αφορμή την σημερινή Παγκόσμια Μέρα Μίας στον Εξοπλισμό. tahaksin tänasest demilitariseerimise arutelust jätkuvalt äh, pühendada äh, tähelepanu sündmustel, mis leidsid aset tuhande üheksasaja seitsmekümne seitsmendal aastal, mil sa-, äh, Kreeka sõjaväehunta tegi väga suuri väljaminekuid riigi militariseerimiseks ja nii muutus Kreeka üheks suuremaks äh, relva äh, importööriks äh, nii Hiinasse kui, kui teistesse riikidesse. kuid samas veeti riiki sisse relvi Prantsusmaalt ja Saksamaalt, minu arvates tuleks sellest teha omapoolsed järeldused minu meelest selgub, et äh, rida riike naudivad äh, sellest, äh, sellist olukorda, nad lõikavad sellest otseselt kasu. ka hiljuti äh, viis selleni, et Kreeka kaitseminister arreteeriti. annan sõna kolleeg Vlosovitšile. mikro lülitage mikrofon ka sisse kolleeg palun. przed chwilą zakończyliśmy debatę na temat negocjacji układów o stowarzyszeniu z armenią i azerbejdżanem. hiljuti siin arutasime assotsieerimislepinguid käik- läbirääkimiste käiku aserbaidžaani ja armeeniaga kuid öö, äh, oluline see on ka sündmused mis toimuvad iraanis Iraan sooviks äh, saavutada omapoolseid äh, kompromisse, kuid enda poolt seatavatel tingimustel. Äh, samas tuleb arvestada, et kui Iraan liigub oma tegutsemises edasi, siis Venemaa Föderatsioon suurendab jätkuvalt olulisel määral oma sõjalist kohalolekut Lõuna-Kaukasuses me ei tohi sugugi eh, lubada, et Venemaa Föderatsioon kasutab sellise olukorra ära ja eh, võib osutuda tegijaks järjekordselt Kaukasuses nagu nelja aasta eest. nii, ja järgmiseks saab sõna kolleeg Vatimo, kuna eelnevat kolleegi ei olnud kohale tulnud. Eh, aitäh ma tahaksin teile meenutada, et sel aastal Washington, sel nädalal kogunevad Washingtonis erinevate kodanikuühiskonna organisatsioonide esindajad. selleks, et nõuda viie kuubalase vabastamist keda Ameerika Ühendriigid süüdistavad spionaažis. seda ei ole keegi suutnud aga kunagi tõestada, et niisugune spionaažifakt aset leidis. Need viis kuubalast said väga karmid karistused ja need karistused ületasid isegi arusaad-, kõikvõimalikke vähegi mõistetavaid rahvusvahelisi karistusmäärasid. ka Mm, Amnesty International on korduvalt kritiseerinud Ameerika Ühendriike ja äh, nõudnud nende vabastamist, kuivõrd tegemist on inimõiguste rikkumisega. kuid äh, mitte midagi ei ole muutunud, need viis kuubalast istuvad endiselt vii juba viieteistkümnendat aastat trellide taga. suur aitäh, annan sõna kolleeg Mirandale. suur tänu, president elurikkuse tagamine on üks Euroopa Liidu kohustusi. kahjuks aga ei tee me väga tõhusat tööd alati. see puudutab ka Galiitsiat, kus kuusteist tuhat hektarit on põlenud sel aastal ning metsatulekahjud kanduvad piirkondadesse, kus on väga suured ökoloogilised väärtused ning eh, mis puudutavad ka Natura, mis, kus on ka Natura kaitsealad ning hävib suur osa väga olulist metsa Euroopale. ning äh, tulemused on äh, kohutavad. ma pöördun Euroopa Liidu poole selleks, et äh, paika panna ennetavad meetmed selleks, et metsatulekahjudega võideldada, võidelda ning julgustada inimesi äh, piirkondadesse elama jääda selleks, nad, et nad sealt välja ei rändaks massiliselt. me soovime rohelist riiki, kus tulevikus elada, suur tänu! aitäh, kolleeg Miranda, härra Maierit ei ole kahjuks siin, seetõttu annan sõna kolleeg Zanonile. aitäh, härra president, tahaksin juhtida tähelepanu sellele, mis võiks juhtuda Itaalia ühes kõige kaunimas piirkonnas, Kansiilios tegemist on piirkonnaga, mis on erakordselt kaunis ja see kuulub ka äh, Natura kaks tuhat alade hulka. juba sadu aastaid äh, kehtis seal jahipidamise keeld, kuid nüüd on see avatud nii äh, kitsedele kui teistele suurulukitele. Neid loomi lihtsalt mitte ei jahita, vaid lausa tapetakse seal see meenutab tapamaja. minu arvates ja kui väidetakse, et tegemist on liigselt suure populatsiooniga, e, seda väidavad Itaalia ametkonnad ja nii vaadatakse läbi sõrmede, kuidas sellest kaunist piirkonnast on muudetud tap-, muud-, kaunis piirkond on muudetud tapamajaks ma tahaksin, et me peaksime üles kutsuma Euroopa Liidu nimel eh, eh, säilitama nõnda öelda loomade kodurahu sellel Natura alal. kolleeg Sanoni, palun. Portugali kodanike olukord muutub järjest hullemaks, nende elutingimused eh, muutuvad üha hullemaks ja muutuvad väljakannatamatuteks. troika, milles osaleb ka komisjon, on teinud koostööd valitsusega ning arvab, et Portugal on õigel teel, kuid mis tee see on, millest me räägime? võlg üha suureneb ning sõltuv, riigi sõltuvus suureneb, töö, töötus on viisteist protsenti, me oleme kaotanud kakssada tuhat töökohta ning neljandik rahvastikust elab vaesuse lävel. kas see tähendab, et Portugal on õigel teel? elustandard, elukvaliteet kus me näeme seitsme koma nelja protsendilist eratarbimise langemist, riigipühade vähendamine, palkade külmutamine, kas see kõik tõendab seda, et Portugal on õigel teel? ning mis puudutab tervishoiuteenuste erastamist ja teiste sotsiaalteenuste erastamist ning seda, et noored jäävad ilma tasuta koolilõunast, kas see tähendab, et Portugal on õigel teel? aitäh, kolleeg Zuber, nüüd lõpetuseks saab sõna kolleeg Ojuland. Kremli... lugupeetud president, Kremli ametivõimud peavad läbirääkimisi selleks, et kahekümne miljoni euro eest soetada maatükk keset Pariisi. seda ostetakse selleks, et Vene ortodoksi kirikut eh, ehitada praegune Moskva kiriku patriarh ei ole nõus äh, olemasoleva süsteemiga. Vene ametivõimud toetavad äh, kahesaja kiriku ehitamist järgmisel kümnel aastal, sealhulgas arutades tulevikus viiesaja ähm, kiriku loomist. minu arvates peaks võimude lahusus olema põhielement igas demokraatias. meie kohustus on ka kaitsta meie kodanikke äh, Äh, Kremli ametivõimude äh, eest äh, ortodoksi kuldsete kuplite egiidi all. me peame otsustama, kas me võime lubada Putini režiimi selliseid ehitisi Euroopa Liidu egiidi all luua. suur tänu. aitäh, kolleeg Ojuland. tänane istung on sellega lõppenud. järgmine istung toimub homme kell, eh, homme kaheksateistkümnendal aprillil ja alustame hommikul kell üheksa vastu.